meide Tšeslav Hotsa, äh, Slavomir Klasovski on alates kahekümne seitsmendast äh, novembrist äh, kolleeg Rovartšiki ja Jaskevitši asendajad ja seepärast tervitan ma neid selles kõrges kojas, vastavalt kodukorrale on neil alates tänasest istungit, istungist täie, kõik täielikud volitused neil on kõik täielikud õigused osaleda täiskogu